lihtne oleks, need peaksid ka toetama seda, et äh, finantstehingute maks äh, sisse viiakse. ja lõpetuseks ma sooviksin öelda, et ma loodan, et need ettepanekud, äh, mis finantstehingute maksu osas on oodatud olnud juba aastaid, et need nüüd komisjon nüüd ka teeb. suur tänu ja nüüd härra Farage. tänan